You can take a seat, it's time to start. kolleegid, palun asuge oma kohtadele, on aeg alustada. esimehe ja aseesimeeste valimist meie erikomisjonis, nii et tere hommikust kõikidele, nagu öeldud, juhatan seda asutavat AIDA komisjoni koosolekut, kus me siis loodetavasti valime esimehe ja neli aseesimeest mul on mõned menetluslikud märkused, enne kui me alustame. võime alustada kõigepealt valimisprot-, enne kui me alustame valimist. kõigepealt on nüüd see miiting ametlikult alanud. selle kohtumise eesmärk, kordan veel kord, on asustada, asutada komisjon, valime esimehe ja aseesimehed vastavalt äh, kodukorra reeglile kakssada 200 kolmteist. kõigepealt valime esimehe ja siis neli aseesimeest. ja nüüd ma teatan asendusliikmete nimed, kes valimistel osalevad, nii nagu need fraktsioonide poolt eile õhtul, õhtuks esitati. rahvapartei kõigepealt kaks asendusliiget Hanna Virkunen, kes asendab härra Terrast, Jörgen Olborg, kes asendab härra Sikorskit ja mitteühinenud proua Pinjedooli asendab härra Radakovskit ja see ongi hetkel kõik jätkame. on väga tähtis, et fraktsioonid teavitaksid meid, kui on mingisuguseid äh, muutusi selles nimekirjas. kas kellelgi on märkusi fraktsioonidel asendusliikmete kohta? ei ole, siis saame jätkata. kuus asendusliiget osanevad kaugosaluse teel. Te saate kasutada raise the hand nuppu. ja hakkame siis esimeest valima, see ongi minu kohustus. ja, ja edasi siis juhatab pärast seda valitud uus esimees. enne valimist peame ka kontrollima, kas kvoorum on koos selleks, et selleks, et ähm, valimine saaks toimuda. kaugosalevad liikmed saavad, saavad nüüd kasutada raise hand nuppu. ja nüüd kutsun teid üles esitama oma fraktsioonide kandidaadid esimehe kohale. Teil on sõna. jah minu esitan Dragos Tudorake Renew nimel kandidaadiks. okei okay,, very kind of you, thank you then. suur tänu, lähme edasi. selleks, et kandidaat äh, oleks kehtiv, tuleb ta esitada kas fraktsiooni poolt või vähemalt ühe kahekümnendiku äh, komisjoni liikmete poolt, nagu te kindlasti teate. kui kandidaat on oma nimetamisega nõus, kui ta on komisjoni täisliige, kui ta on täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni, mis puudutab käitumiskoodeksit siis saame minna edasi. meil on siis stsenaarium, milleks ongi valimine. nõuded on täide-, kui nõuded on täidetud. ja nüüd siin viibivad liikmed, kes ei ole nõus heakskiituga valimisega, palun andke endast teada. kas keegi on sellele vastu, et me valime selliselt? ei ole suurepärane. Need, kes kohal ei viibi ja kes ei ole heakskiiduga hääletamise poolt, palun andke sellest teada raise the hand nupu abil kuna salajast hääletust ei ole üks viiendik liikmetest soovinud, siis ma palun teilt kinnitust hääletada härra Tudorake valimise poolt heakskiiduga AIDA esimeheks. I hereby declare the ja siinkohal teatan, et Renew kandidaat härra Tudorakke on heakskiiduga valitud meie esimeheks. õnnitlused, edu teile. ja nüüd asub koosolekut juhtima edasi härra Tudorakke. suur tänu. Well, yeah, that's <laughs> it. <laughs> head kolleegid, kõigepealt suur tänu usalduse eest ähm, mm, ja annan lubaduse, et äh, täidan oma mandaati kõige läbipaistvamal moel ja kõige avatumalt teie kõigi suhtes, teie kõigi arvamuste suhtes, mida soovite väljendada siin komisjonis ja nagu teiegi olen veendunud, et olete siin liikmeteks, sest te usute tehisintellekti potentsiaali laiemas äh, digiüleminekus, siin on väljakutsed ja võimalused, mis kogu maailmas ühiskondadel on ja kus Euroopa Liit peab võtma oma seisukoha selles äh, globaalses raamistikus. ma arvan, et meil on sisust muidugi võimalik hiljem rohkem rääkida, see ei ole tänane, täna meil päevakorras, teen ettepaneku, et läheme edasi ülejäänud äh, tööga, milleks on aseesimeeste valimine. ja nüüd äh, avan esimese vooru esimese aseesimehe valimiseks ja ootan fraktsioonide kandidaatide nimesid. suur tänu, tere hommikust ja õnnitlused minu fraktsiooni poolt sotsiaaldemokraatide nimel teen ettepaneku nimetada kandidaadiks äh, Miia Petra Kumbula naatri um,. The... suur tänu, ma eeldan, et kandidaat on nõus ja on täitnud kõik äh, tingimused selleks, et äh, teda saaks valida. kas on teisi kandidaate või vastuväiteid sellele kandidaadile? ka veebis osalejatel ei ole, sellisel juhul teen ettepaneku, et nimetame esimeseks, nimetame heakskiiduga esimese aseesimehe. Congratulations, Mrs Kumb-. õnnitlused proua Kumbula-Natri, tavaolukorras kutsuksin teid istuma siia meie kõrvale, kuid eeskirjad on nagu nad on, nii et tänan mõistva suhtumise eest ja läheme edasi teise vooru juurde ja valime teise aseesimehe, ootan äh, fraktsioonide ettepanekuid. palun, Rahvapartei. suur tänu, esimees ja õnnitlused nimetamise puhul ja valimise puhul Rahvapartei nimel teeksin ettepaneku kandidaadiks nimetada teise aseesimehe kohale Geoffroy Didier. Thank you. tänan, kas kandidaat viibib ruumis? jah, tere Äh, oletan, et olete nõus ja teete tingimused, aitäh. kas on veel kandidaate, kas keegi on selle kandidaadi nimetamise vastu? keegi ei veebis ega siinviibijatest, nii et aitäh ja teen ettepaneku, et heakskiiduga kinnitame ka teise aseesimehe ametisse. Congratulations to you as well. õnnitlused ka teile. nüüd Läheme kolmanda aseesimehe valimise juurde, sama menetlus, kes soovib esitada kandidaadi, Rahvapartei, aitäh. ja veel kord Rahvapartei nimel teen ettepaneku nimetada kandidaadiks kolmanda aseesimehe kohale proua Edina Toot. aitäh. proua Toot, kas olete nõus selle ettepanekuga, kas te teate tingimused? jah, aitäh. kas on konkureerivaid ettepanekuid? ei ole. ka keegi veebis ei soovi. nii et siis äh, heakskiiduga kinnitame ka selle kolmanda ametisse nimetamise. suur tänu ja õnnitlused. ja nüüd neljas voor. neljas kandidaat, palun esitada. aitäh ja taas meil on hea meel esitada kandidaat äh, meie fraktsiooni poolt. selleks on Birgit Sippel. aitäh, kas on äh, konkureerivaid ettepanekuid, kas keegi on vastu selle nimet-, sellele kandidaadi nimetamisele? ei ole. sellisel juhul proua Sippel, ilmselt te olete nõus ja te teate tingimused, suur tänu ja neljandat korda nüüd teen ettepaneku heakskiiduga kinnitada see aseesimees oma kohale ja sellega oleme, on oma tänase töö teinud. täna meil rohkem teha vaja ei olnudki. õnnitlused aseesimeeste meeskonnale ja suur tänu kõikidele usalduse eest meie vastu. Äh, me oleme nüüd, meie meeskond, olete meid äh, toetanud meeskonnana, aseesimehe, aseesimehe esimees, meil ei ole veel päevakorda paigas, esimene reaalne kohtumine saab olema kahekümne kuuendast kolmekümnenda oktoobrini sel nädalal. niipea kui me saame kuupäevad teada, siis teatame need teile. Äh, Vestager ja Bretoniga soovime kohtuda juba sellel esimesel koosolekul, oleme siis nendega ühenduses, et seda saavutada. järgmisel nädalal pöördun koordinaatorite poole esimese koosoleku korraldamiseks ja palun ka aseesimeestel osaleda sellel koordinaatorite koosolekul. ma arvan, et mida rohkem meid seal on, seda parem. ja üldiselt ütleksin, et selles komisjonis tahaksin ma olla võimalikult koostöö vaimus ja võim- ja seepärast äh, koordinaatorite esimesel kohtumisel sooviksin, et mõtleksite selle üle, kuidas me saaksime volinikele selgeid küsimusi anda, ma tahaksin algusest peale väga selgelt väljenduda, ma ei taha neid kutsuda selleks, et midagi üldsõnalist kuulda. me põhimõtteliselt juba teame ju, millised nende seisukohad on nendel teemadel, me tahaksime, et meil oleks sisuline mõttevahetus nendega, eriti arvestades seda, milline on meie ajakava ja milline on komisjoni ajakava õigusaktide ettepanekute esitamiseks selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses, see ajakava on juba väga napp, nii et nad peavad kuulma meie mõtteid nende tegemiste kohta ja selle jaoks peame suutma äh, neid tõesti suunama nendes äh, vestlustes, mis meil ees seisavad, nii et ma kutsun ko-, volin-, kutsun koordinaatoreid üles juba järgmisest nädalast hakkama mõtlema ja korraldama ajurünnak äh, teemade üle mida tahame, mida me tahame siis volinikelt äh, küsida, et nad saaksid valmistuda, et me siis, kui me kohtume nendega, et meil tuleb sisuline poliitiline arutelu nendega sellel olulisel teemal. suur tänu kõigile, tänaseks kõik. ja niipea, kui meil ajakava on valmis, teavitame teid kõiki ja kohtume oktoobri lõpus teie kõigiga. aitäh!